nende korrektuuride ülevaatamist ja nende korrektuuride sisu on kättesaadav parlamendi koduleheküljel. pärast parlamendi istungjärgu lõpetamist juulis allkirjastasin ma nõukogu presidendiga õigusaktid ja kolmapäeval ma allkirjastan veel õigusakti ja kõikide nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse tänase istungi protokollis. nüüd äh, edasi käesoleva nädala